fogok elnökölni. Az ülés folytatódik. A következő... Juhatan seda istungit ungari keeles. Võtame taas esi-, kätte oma päevakorra. siin on ette nähtud meil küsimused äh, komisjonile esimese raudteepaketi direktiivide rakendamise kohta. tere tulemast volinik Kallasele! ning ka küsimuse autorile, härra Simsonile. aitäh, president. volinik, ma ei hakka siin täna oma jõudu näitama selles konkreetses suulises küsimuses, mis puudutab esimese raudteepaketi ellurakendamist Te teate, et kolm direktiivi, mis moodustavad esimese raudteepaketi, võeti vastu kahe tuhande esimesel aastal ning märts kaks tuhat kuus oli tähtaeg, milleks nad tuli üle võtta liikmesriikide õigusesse. minu kohustus transpordikomisjoni esimehena on see küsimus tõstatada nüüd suulise küsimuse näol. ühe, nüüd üheksa aastat hiljem me arutame seda, et kakskümmend üks liikmesriiki ei ole oktoobriks kaks tuhat üheksa suutnud seda direktiivi jõustada ning nüüd neile on saadetud siis põhjendatud arvamused seetõttu. on uskumatu, et nüüd, kus seisab ees esimese raudteepaketi läbivaatamine, ei ole terve rida riike, sealhulgas ka paljud nii-öelda mõjuvõimsad riigid, riigid, kes tahavad ennast pidada Euroopa-meelseteks, ei ole suutnud jõustada seda väga olulist Euroopa õigusakti. Need liikmesriigid ja presidendid peaksid häbi tundma ja pidama meeles neid kohustusi, mis nad siin parlamendi ees kahe tuhande esimesel aastal võtsid. poliitika üks kõige hämmastavamaid asjaolusid on see, et me suuma, suudame, suudame Euroopa Liidus luua ühes, ühisturu paljudes valdkondades, aga raudteesektoris ei suuda. selles ei ole süüdi mitte see parlament, selles on süüdi liikmesriigid, kes, keda tihtipeale toetavad ka raudteesektori erinevad harud. parlamendi kannatus hakkab otsa saama. see suuline küsimus on sündinud äh, frustratsioonist, äh, frustratsioonist selle üle, et seadust äh, sihilikult rikutakse ning komisjon ei ole suutnud liikmesriike korrale kutsuda. me nõuame nüüd mida nendes liikmesriikides, kus ei ole direktiivi suutnud üle, üle võtta, mida konkreetselt ei ole üle võetud? me tahame teada, miks teatud liikmesriigid ei ole korrekt-, korrektselt seda direktiivi ellu rakendanud. me tahame teada, millised liikmesriigid on endiselt vastu ausa konkurentsi, ausale konkurentsile raudteesektoris ning kaitsevad oma riiklikke ettevõtteid. me oleme mures, president, selle üle, mis puudutab reguleerijate volitusi ning sõltumatust, samuti infrastruktuuri valdajate äh, volitusi ja sõltumatust mõnedes liikmesriikides. me äh, leiame, et ei ole piisavat läbipaistvust, ei ole harmoniseeritud infrastruktuuri kasutusmakse, see on tihtipeale kaasa toonud protektsionismi ning takistab ühisturu loomist raudteesektoris. samuti lämmatab piiriülest tegevust kui lisada sellele veel erinevad liikmesriikide meetmed nagu veeremimaksud, siis tuleb küsida, kas mõned liikmesriigid üleüldse kavatsesidki seda direktiivi ellu rakendama hakata. täna on meil vaja vastuseid paljudele küsimustele, meil on vaja teada, kuidas komisjon selle direktiivi ümbersõnastamise käigus soodustab äh, raudteepaketi ellurakendamist. täna tahame me teada, mida komisjon kavatseb teha selleks, et jõustada Euroopa õigusi, õigusakte selles küsimuses. täna tahame me teada, miks on kulunud nii palju aega, et võtaks kasutusele meetmed nende liikmesriikide vastu, kes ei ole oma kohustusi täitnud. president, meie transpordikomisjonis juhime tihti äh, tihtipeale tähelepanu sellele, et me vajame koostöövõimet raud-, talitusvõimet raudtee, raudteesektoris. ilma riikliku infrastruktuuri avam-, avamiseta on Euroopa raudteetransport hukule määratud ühisturg, ei sünni ning raudteeliikluse juhtimissüsteem ei saa teoks aeg on käes, et äh, läheneda asjale Euroopa aspektist ning esimene samm sellel teel on esimene raudteepakett. ilma selle esimese sammuta ei saa astuda ka järgmisi samme meil on vaja kohest tegevust ja meil on vaja seda nüüd. Äh, näidakem näpuga nende riikide peale, kes ei ole suutnud oma kohustusi täita ja võtkem nende vastu meetmed kasutusele, aitäh most pedig megadom a szót Kallas. suur tänu, härra Simson. nüüd härra Kallas. suur tänu, härra president, suur tänu, härra Simson ja suur tänu ka Transpordikomisjonile selle algatuse eest korraldada antud arutelu. edendamaks raudteesektori avatust ja konkurentsivõimet, parlament on seda alati toetanud ja loodetavasti teeb seda tule-, tulevikuski. kahe tuhande üheksanda aasta lõpus komisjoni poolt välja tuldud äh, ülevaatega raudteesektori kohta äh, näidatakse, et seitsmekümnendatest alanud allakäik on peatunud pärast esimese paketi vastuvõtmist, seega on välja tuua ka positiivseid aspekte, aga majanduskriis on tõsiselt mõjutanud äh, kaubavedajaid raudteedel, nad on kaotanud peaaegu kolmkümmend protsenti oma kasumist. samas on kriis välja tulnud, äh, on, on see kriis tõsistanud struktuurseid probleeme, toonud toonud välja ka teatud operaatorite rahalised nõrg-, rahaliselt nõrgad küljed. mõningad liikmesriigid ei suuda tagada ka infrastruktuuri haldajatele piisavaid eelarveid, samuti tuleb välja tuua alarahastamise, mis vähendab operaatorite tõhusust. teisalt on ka veel majanduslikke ja tehnilisi äh, takistusi, väga sageli äh, on uutel turule sisenda-, sisenejatel tegemist diskrimineerimisega eri ning äh, samuti kehtestavad omavoliliselt äh, piiranguid äh, järelevalveametid sageli ei ole järelevalveametitel sõltumatust tagamaks äh, aus konkurents, konkurents. komisjoni lähenemine on kahene, kõigepealt rikkumismenetlused, äh, ebapiisava reeglite rakendamise äh, puhul ja reeglite muutmine, kui need ei ole piisavalt head. kõigepealt rikkumismenetlused. Neid oli vaja, kõigepealt oli vaja detailselt uurida kõigi kahekümne viie raudteed omava liikmesriigi eh, õigusliku olukorra uuring. peamised probleemid on kõigepealt ebapiisav ähm, reeglite rakendamine, mis puudutab äh, raudteedele juurdepääsumakse ja regulatiivametite alarahastamine ja iseseisvuse vähen-, vähenemine me üritame ka, ka nüüd ümber sõnastada praegu, praeguse raudteepaketi, et parandada reeglid, samuti peab meie ähm, lähenemine olema holistlik, et kasu saaks kõik raudteesektori osapooled. samuti üritame me koostööd teha Euroopa Raudteeametiga a következőkben képviselőcsoportok nevében. aitäh austatud volinik! härra Kross, palun. Herr Kommissar, head kolleegid, kolleegid. Wenn der belgische Maler Magritte die Richtlinien suur tänu. Belgia kunstnik Magritte äh, ole-, äh, kui tema oleks maalinud selle raudteepaketi, oleks ta sinna alla kirjutanud pealkirja See ei ole direktiiv. minu arvates on see arutelu sürreaalne kahe tuhande kolmandal aastal võeti vastu otsuseid selle kohta, et ülevõtmine peab olema lõpetatud kahe tuhande kuuendaks aastaks, nüüd kahe tuhande kümnendal aastal pärime me, miks kakskümmend üks liikmesriiki ei ole täitnud iseendale võetud kohustusi. liberaliseerimise eesmärgiks oli tuua turule uusi tegijaid, aga praktika on hoopis teistsugune täna öö, äh, oleme me kas liberaliseerimise pooldajad või vastased. me peame liberaliseerimisele oma hinnangu andma. aga hinnangut on raske anda, arvestades, et mitmetel juhtudel pole liberaliseerimist toimunudki. me võime näha pigem seda, et võetakse liberaliseerimise nimel vastu otsuseid, mis polnud eriti meelepärased personalile, aga liberaliseerimist ennast pole toimunud. aga endiselt on äh, raudteevõtmed kasutajate käes ja peamisteks võt-, peamiseks võtmesõnadeks on endiselt äh, koostoimimisvõime, mis suudab avada kogu turu, aga äh, Äh, seda võib kasutada ka turgude sulgemiseks ja see juhtub endiselt suuremas osas riikidest. minu arvates ne-, on need ettepanekud, mida me oleme siin lühidalt tudeerinud, äh, esimeseks sammuks äh, korraliku ülevaatamisprotsessis, korralikus ülevaatamisprotsessis, samuti on meil tarvis kiiresti isegi sundida neid reegleid rakendama suur tänu. aitäh, härra äh, Grosch ja järgmisena härra Elka Trui. Äh, aitäh, president, austatud volinik. tahaksin alustuseks öelda, et äh, raudteesektori turuosa on kõvasti kas-, kahanenud, ta oli kolmkümmend protsenti kahe, üheksakümnendatel aastatel, nüüd kahe tuhande teisel aastal oli ta kakskümmend protsenti ja nüüdseks on ta stabiliseerunud liberaliseerim-, liberaliseerimine ei toimi piisavalt hästi, viimastel aastatel on liberaliseerimine aset leidnud, aga olukord näitab, et turgude avamine on vaid üks vahend ning äh, vaid mitmeid erinevaid meetmeid kasutusele võttes on võimalik edu saavutada. Need meetmed peavad puudutama ligipääsu, ka infrastruktuure, inimressursse ning äh, koostalitusvõimet. meil on ka piisavalt vahendeid vaja rahastamaks infrastruktuuriprojekte. ainult siis, kui me kõik need meetmed äh, koherentselt kasutusele võtame, saavutame vajalikud eesmärgid. austatud volinik, mul oleks üks küsimus. me teame, et esimest paketti kavata-, kavatsetakse üle vaadata, millal on see ette nähtud ning millised on teie eesmärgid selle reformiga seoses? aitäh, härra Kadaraui järgmisena saab sõna proua Meissner kaheks minutiks. hea komissar, das hat mir sehr gut gefallen. aitäh, volinik. mul on väga hea meel kuulda kõike seda, mida te ütlesite transpordikomisjonis toimunud kuulamisel, et Euroopa äh, peaks saavutama mobiilsuse ja inimeste vaba liikumise. Te kõnelesite oma kuulamisel ka äh, siseturust äh, ja oluline ei ole mitte ainult inimeste liikumine, vaid ka kaupade liikumine. tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal me juba võtsime vastu äh, ühisturualased õigusaktid äh,, kahe tuhande esimesel aastal võtsime vastu äh, esimese raudteepaketi, millega lõime tingimused ka äh, ühisturu loomiseks raudteevedu nõude valdkonnas. nüüd on aga aasta juba kaks tuhat kümme ning on tõesti kahetsusväärne, et kakskümmend üks liikmesriiki ei ole ikka veel suutnud oma kohustusi täita, me räägime siin protektsionismist. me peame mõtlema sellele, miks asjad nii on, nagu nad on. Te mainisite, härra volinik, erinevaid raudteesüsteeme, aga see ei saa olla ainus põhjus, miks asjad edasi ei arene on ikka veel väga palju riike, eh, mis leiavad, et nad võivad astuda hoopis sammu tagasi. Te räägite sellest, eh, kui oluline on infrastruktuur, kui olulised on teenused, aga minu arvates eh, ei ole see võib-olla kõige parem lähenemine. ma taha, mind huvitab väga, mida see direktiivi läbivaatamine endaga kaasa toob ja ma tahaksin korrada seda, mida ütles eelkõneleja, me peame suhtuma liikmesriikidesse väga rangelt. me oleme pärit erinevatest liikmesriikidest, aga transpordi vallas me oleme kõik nõus, et siin tuleb kord majja lüüa. Teie olete uus volinik, loomulikult ei ole teie selles süüdi, et asjad minevikus ei ole kõige paremini läinud, aga nüüd on teil võimalus väga kiiresti edasi liikuda just nimelt raudteetranspordi valdkonnas ning äh, luua see ühisturg, mida eurooplased ootavad, ma loodan, et te seda üsna peatselt teete, aitäh! suur tänu, proua Maisner, järgmisena proua Düro. austatud volinik, see uu-, see raudtee Äh, pakett pärineb viieteistkümne aasta tagant ning äh, me teame, et selle eesmärk oli suurendada raudteesektori turuosa. liberaliseerimine oli üks eesmärk selle saavutamiseks, aga see on kaasa tulnud väga kaheseid tulemusi. raudteesektori osakaal on stagneerunud, samas kui teetranspordi osakaal suureneb. samas on äh, reisijate vedu kõvasti kasvanud, aga sellega ei ole kaasnenud liberaliseerimismeetmeid ning loomulikult konkurentsitingimused karmistuvad. Te olete rääkinud ka uutest ettevõtetest, neid on aga väga vähe ning suured neist on ostetud suurte ettevõtete poolt. ühesõnaga, ma ei arva, et äh, selle paketi eesmärk oli konkurentsi vähendamine. kui me vaatame aga rikkumismenetluste arvu, siis näeme, et on mitmeid probleeme, eelkõige just, mis on seotud reguleerivate ametite vähese sõltumatusega ning äh, ka on probleeme institutsioonilisel tasandil, mis toovad kaasa ka rahastamisega seotud probleeme. ühesõnaga, volinik, julgustan teid olema ettevaatlik siin, mitte suruma peale teatavaid meetmeid, võtmaks omaks tervikliku lähenemisviisi ning äh, viima läbi tervikliku ülevaate enne uute meetmete võtmist. see ülevaade peab olema kriitiline, see peab puudutama ka ohutust, avalikke teenuseid väliskulude arvestamist ning seda kõike enne, kui liberaliseerimisega kaugemale minna. tahaksin seega teada, millised on teie prioriteedid siin vallas, võttes arvesse tehtud edusamme, seda peab tunnistama, neid on, kuidas kavatsete suurendada ka aruandekohuslust, äh, koostalitlusvõimet, ohutusnõudeid ja palju muud, palju on veel teha ning äh, loodan, et see ülevaade saab olema ettevaatlik, ilma tabudeta ning äh, me ei tohi kindlasti liiga kiiresti edasi minna järgmiste sammudega. aitäh, järgmiseks saab sõna kaheks minutiks, Lašak, palun. Vážené dámy a pánové, když se schvaloval evropský regulační rámec. kolleegid, mis puudutab Euroopa määrustiku raud-, raudteesüsteemi tarvis, siis selle, sellega käib kaasas ka äh, rahastamise läbi, läbipaistvus. nüüd on võimalus seda süsteemi laiendada. Euroopa ra- äh,, raudteesektor on uue ajastu lävel, aga turuosalised peavad olema korralikult ka esindatud. me teame, et kõik, kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis äh, on olnud probleeme selle raudteepaketi ülevõtmisega ja kahekümne, kakskümmend üks liikmesriiki kukkusid siin läbi. ja meil on endiselt probleeme raudteesektori liberaliseerimisega. tegemist on tohutu probleemiga äh, ja seda võib täheldada ka Tšehhi Vabariigis. raudteesektoris astusime me küll esimesi samme, avasime meie raudteevõrgustiku uutele Eh, operaatoritele, kuid endiselt on puudujääke. erinevate piirkondade koordinaatorid on Tšehhi eh, keskse raudteeametiga teinud koostööd ning sõlminud eh, endise viie aasta asemel kümneaastaseid lepinguid ilma igasuguse konsultatsiooni protse-, pro-, protsessita. see tähendab, ja need lepingud algavad järgmise nelja aasta pärast, ehk siis Tšehhi raudteevõrgustik on järgmiseks viieteist aastaks suletud. Seega ei ole motivatsiooni meie raudteevõrgustikku parandada, mis võib anda hävitava löögi sellele. minu, minu küsimus on, mida ette võtta Tšehhi Vabariigi raudtee ametiühingutega kes on suutnud tegelikult tähelepanu eemale äh, tõrjuda tegelikelt probleemidelt. raudteetransporti manipuleerivad majandushuvid järjest rohkem ning see on järjest suuremaks probleemiks. samuti edendatakse palju teisi transpordiliike, mis ei ole sageli kõige jätkusuutlikumad. niisiis praegune raudteesektori liberaliseerimine Äh, peaks olema aru, äh, eelkõige arutelu objektiks, äh, pidades silmas turuolukorda. suur tänu, nüüd härra Kolitšek, poolteist minutit. aitäh! kohe alguses tahaksin ma öelda seda, et ma ei ole härra Vlasakiga nõus. seda sellepärast, et tema valitsus on teinud just nimelt kõike seda, mida ta kritiseerib esimene raudteepakett äh, koosneb kolmest direktiivist. selle paketi mõte oli raudteeturu avamine, äh, eraldades infrastruktuuri ning reisijate kaubaveod. ja äh, seega on väga lihtne näha, kas liikmesriigid on direktiivi ellu rakendanud või ei. palju raskem on aga hinnata seda, milline on turvalisuse tase erinevates liikmesriikides ning kas äh, töötingimustest on kinni peetud. ja siis on veel Euroopa raudteetranspordi juhtimissüsteem, äh, mis peaks äh, looma ühtsemad tingimused. mul on väga hea meel selle üle, et me üritame äh, seda Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi kasutusele võtta. Äh, see on väga tihedalt seotud raudteevõrkude avamisega äh, ja turgude avamisega. kõik raudteeoperaatorid, kes selles ettevõtmises osa, osalevad, Äh, osutavad ju ka regionaalseid transporditeenuseid, nagu näiteks Saksamaal. ning lõpetuseks tahaksin ma öelda, et ei saa lubada sellist olukorda, kus töötingimused lihtsalt halvenevad, aitäh. Mike Nutters järgmiseks. Mr President, to the disadvantage president Ühendkuningriigi huve äh, arvestamata on valitsus rakendanud ka selle raudteepaketi võib-olla peamiselt sellepärast, et Westminsteri liberaalid ei soovi, soovivad, et neile kirjutatakse ette, mida nad teevad ja et seda teeks Euroopa Liit. Euroopa Liit on tekitanud raudteesektorile palju probleeme, mõni ime, et kakskümmend üks liikmesriiki on piisavalt targad mitte seda rakendada, sest tulemuseks on äh, lihtsalt äh, ummistunud raudteed, mis liiguvad Brüsseli suunas. mina ei ole sotsialist, kuid raudtee puhul on kõige parem ähm, riigistamine, mitte erastamine. Birminghami ja Berliini vahel asu, asuvad, tööd, töötavad äh, kuuskümmend ettevõtet, pigem segastavad olukorda. kui erinevad ettevõtted äh, saavad tegutseda vabalt, ei ole meil enam veerevit, vaid, veeremit, vaid me oleme ise naeruväärsed. Brian Simson on leiborist ja leiboristid olid varem sotsialistid, mõned peavad neid endiselt sotsialistideks, aga nüüd peidab ta ennast siin Euroopa Liidus oma toetajate eest. ja ta soovib privatiseerimist. veelgi enam tegemist on Euroopa Liidu mudeliga, mis ei tööta ja mis on tema enda valijate soovide vastu. ta on tegelikult see eh, kontrollimehhanismi esindaja, kes toob lihtsalt eh, tööd juurde bürokraatidele. peale selle äh,, igatahes tuleb öelda, et väga väike võimalus on, et Euroopa Liidu direktiiviga äh, ka nõustutakse, sest see tegelikult lõhuks Euroopa raudteevõrgustiku. suur tänu! härra Natras, nüüd kaheks minutiks äh, härra Pahh. ja, suur aitäh, president, aitäh, volinik. ma tervitan seda, et esimese raudteepaketi äh, ellurakendamist hakatakse läbi vaatama ja samuti see, nende direktiivide ümbersõnastamist. Äh, need võeti ju vastu üsna ammu samuti on mul kahju, et komisjonil ei ole piisavat informatsiooni liikmesriikides valitseva olukorra kohta, nii et, et äh, raske on korralikku äh, hindamist läbi viia, aga hindamine pole ainus asi, mida meil vaja on. me peame astuma ka vajalikke samme selleks, et liikmesriigid hakkaksid direktiivi ellu rakendama Eh, hindamise üheks osaks peab olema ka turvalisus. meil on olnud selles vallas kurbi kogemusi varem ja tahaksin teada, kas hindamise käigus ka seda aspekti arvesse võetakse. Eh, mulle tundub, et komisjon on pisut liiga tagasihoidlik eh, üldsus on selle teemaga seoses sügavalt mures ning me tahaksime komisjonilt teada, kuidas ähm, saaks paika panna sellised üldised kõigi jaoks siduvad tingimused, me räägime siin turvalisusest ja on väga, seda on väga raske usaldusväärselt mõõta. Äh, samuti mainiti investeeringute puudust Äh, meil on olemas kaasfinantseerimine läbi ühtekuuluvusfondi, aga investeeringud maanteedesse on tavaliselt suuremad kui investeeringud raudteedesse ja nüüd tuleksin Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi juurde. see on äh, äärmiselt oluline raudteevõrgude jaoks, seda tuleb ellu rakendada selleks, et tagada kõrge turvalisus meie raudteedel. samuti tahaksin hoiatada äh, reisijate veo edasise liberaliseerimise eest liikmesriikides me oleme näinud seda, et on väga palju takistusi, millest äh, tuleb jagu saada, enne kui on võimalik tehniline harmoniseerimine. ja see on vajalik, kui me tahame seda direktiivi ellu rakendada, aitäh! aitäh, härra Pah ja nüüd saab sõna proua Tikau. aitäh, austatud volinik, aitäh, president! raudteetransport peab olema prioriteediks Euroopa Liidus ja seda enne aastaks kaks tuhat, kaks tuhat kakskümmend. prioriteediks on ka raudteesektori arendamine ning koostaliiklusvõime. me peame tugevdama konkurentsi, aga seda mitte ohutuse kahjuks. kindlasti on vaja parandada raudteeveoteenuseid ja mis puudutab esimest raudteepaketti, siis oleme täheldanud, et liikmesriikidel on selle ülevõtmisega olnud palju raskusi. tahtsin ka juhtida tähelepanu sellele, et harmoniseerimise tagajärjed on olnud märgatavad kaks tuhat viissada kilomeetrit raudteid on RTMS-i ehk siis Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi raamis ehitatud, aga aastaks kaks tuhat kakskümmend tuleb äh, neid, seda arvu veelgi suurendada, see tähendab suurt investeeringut. aitäh, härra Tšarnäki, palun austatud esimees, daamid ja härrad. Poolas öeldakse, et kui keegi ütleb teile, te olete surnud, siis võite teda ignoreerida, aga kui viis inimest eile seda ütlevad, siis kindlasti on parem pikali heita ning natuke puhata. kui paar riiki ainult ei oleks üle võtnud esimest raudteepaketti siis võiksime võib-olla rääkida, rääkida karistusmeetmetest ja muust sellisest, aga kui kakskümmend liikmesriiki ei ole seda teinud, siis võib-olla see tähendab, et raudteepakett ei ole päris see, mis ta peaks olema. ilmselgelt on siin probleem minu kolleeg Ühendkuningriigist äh, kritiseeris seda paketti. ning see annab meile mõtteainet selles osas, kas äh, rakendamine käib niiviisi, nagu ta peaks. on äh, aset leidnud õnnetusi, nendest me rääkisime paar tundi tagasi ning siin jõuangi ohutuse juurde. seda peab ka parandama volinik Kallas on väitnud, et mitmes liik-, mitmed liikmesriigid ei investeeri piisavalt oma raudteevõrgustikku ning et uut infrastruktuuri ei ehitata. niiviisi on lood ka minu riigis Poolas. ning raudtee eelarves on tõsine suur auk, mistõttu on tagajärjed samuti tõsised tahaksin öelda, et äh, igasugused äh, lihtsad lahendused on kindlasti sellised, mille osas me peaksime ettevaatlikud olema. aitäh ja poolteist minutit nüüd härra Henen. direktiiv du premier paquet ferroviaire. aitäh. palju räägitakse sellest raudteepaketist minu riigis aga võitleme me ametiühingutega raudteesektori vallas selleks, et seda paketti mitte ei rakendataks, et see visatakse ajaloo prügikasti. Prantsusmaal on piirkondlike valimiste üks põhiküsimusi piirkondlike valitsuste blokeerimine, mis puudutab äh, raudteesektori liberaliseerimist. me ei taha nii-öelda kahekiiruselist raudteesektorit, kus meil on vaja piisavalt äh, heade hindadega kiirseid raudteeveoteenuseid, mis äh, ühendaksid äh, linnu ka nende vaste eelrin-, eeslinnadega. iga päev näeme, kuidas direktiivi poolt peale sunnitud infrastruktuuride ning reisijate ja kaubavedude eraldamine toob kaasa täiesti ebaausa konkurentsi, mis on liiga kallis kasutajatele see pakett on kaasa toonud ohutuse vähenemise ning äh, võrgu äh, kvaliteedi halvenemise, töökohtade kadumise ning äh, erahuvide esilekerkimise, aitäh! aitäh, järgmiseks kõnelejaks on härra Paska, kaks minutit, palun. aitäh, kolme äh, direktiivi, mis puudutavad esimest raudteepaketti, võeti vastu selleks, et meil oleks selles valdkonnas ühtne lähenemine. aga meil on olnud probleeme nende direktiivide ülevõtmisega, see on tekitanud probleeme ning suurendanud Euroopa raudteeoperaatorite kulutusi. on täiesti selge, et meil on vaja hästi korraldatud ja tõhusat raudteeliiklust. raudtee on väga hea alternatiiv maanteedele ning see ei mõju keskkonnale niivõrd negatiivselt seetõttu me peamegi arutama neid probleeme, mis selles valdkonnas eksisteerivad, mitte lihtsalt selleks, et neid probleeme lahendada, vaid ka selleks, et tulevikku vaadata. Euroopa raudteevõrgud vajavad parandamist me peame vaatama, kuidas on võimalik äh, äh, luua head äh, raudteeühendused idapoolsemate riikidega selleks, et luua uusi võimalusi. kui me suudame kiirronge Pariisist pikendada kuni Viinini, siis me suudame neid ju pikendada ka Bratislavani. ja siis oleme me juba saavutanud edusamme on kolm erinevat võimalust, sellepärast et eh, Viinis ja Bratislavas on väga olulised eh, lennujaamad, samuti on Donaujõgi, mida saab siseveetranspordiks kasutada. Eh, seega võiks tekkida selles regioonis uus transpordisõlm Euroopa jaoks. selles piirkonnas on väga suured reservid ning me peaksime looma uue dünaamilise lähenemise, looma võimalusi investeeringuteks me peame tõesti hoolitsema selle eest, et me investeerime korralikult nendesse valdkondadesse, nii et, et raudteed muutuksid tõesti tõhusamaks ja teeniksid Euroopa kodanikke paremini. järgmisena kaheks minutiks härra, härra Kantsjan. aitäh, president, volinik. hetkel kõneleme me väga palju transpordi planeerimisest samuti teeme seda tulevikus. ma tean, et äh, on äh, väga heidutav äh, alustada esimese raudteepaketi läbivaatamist, vaadates seda, mis siiamaani tegelikult on juhtunud. me peame olema väga julged, et asju muuta. ma arvan, et me peame keskenduma kolmele peamisele asjale. kõigepealt raudteede eh, liberaliseerimine, konkurentsivõime selles sektoris ning loomulikult väga selged ja läbipaistvad reeglid kõikide jaoks, seda on siin täna juba öeldud. teine väga oluline asi on eh, koostalitusvõime erinevate riikide ja erinevate eh, transpordiliikide vahel ning kolmas oluline aspekt on loomulikult turvalisus sertifitseerimine äh, peab olema eeltingimus, mis peab olema täidetud, enne kui raudteeoperaator võib tegutsema hakata. ei piisa sellest, äh, kui me kehtestame sanktsioone riikidele, mis ei ole reguleerimise vallas olnud tõhusad, me peame äh, Euroopa ametite pädevust suurendama ja andma suuremaid, neile just suuremaid kontrolli- ja inspekteerimisvolitusi. ma arvan, et need on need sammud, mis meil tuleb astuda Äh, selleks, et tagada jätkusuutlik tar-, transpordi areng, me räägime siin üle-euroopalistest võrkudest, äh, samuti kaubavedudest. ja loomulikult äh, tuleb seda kõike teha silmas pidades direktiivide eelseisvat läbivaatamist, me peame tõesti oma tempot muutma, aitäh! aitäh, härra Kanšan ja järgmisena üheks minutiks saab sõna proua Ayala Sender. Si suur tänu, president. minu kodumaa koos kahekümne teise ka-, liikmesriigiga üritame ka kaasa aidata raudteesüsteemide reformidele. me teame, et kahe tuhande seitsmendast kaheksanda aastani tehti äh, tõsist tööd, aga minu küsimus teile, härra volinik, on järgmine kui mõni äärepoolsem riik on eraldatud sellise mäeaheliku nagu Püreneedega meie riigi puhul, kuidas on võimalik siis eh, eh, leida stiimuleid operaatoritele eh, ehitamaks tõesti raudteeühendusi üle selle mäemassiivi? kuidas rakendada sellist paketti meie riigi puhul, meie jaoks on see endiselt väga raske ja võttes arvesse oodatavaid sanktsioone, siis on meil Euroopa Liidul tarvis teatud stiimulit. väga keeruline on üle võtta praegusel kujul seda äh, määrustikku, väga keeruline on luua piiriüleseid ühendusi, eriti üle Püreneede, meil on tarvis äh, rajada tunnelid läbi Püreneede, vedamaks ka kaupu. suur tänu! suur tänu, proua Ayala Sender! nüüd enne vaba mikrofoni olen ma märganud, et härra Simson soovis sõna. jah, mind nimetas nimepidi härra Nit-, Natras äh, seal teisel pool saali, ta tegi väga isikliku, isiklikke märkusi minu suunas ja lahkus siis saalist pärast äh, ilma arutelu edasi kuulamata tema teab raudteedest umbes nii palju kui Thomas the Tank Engine lastesaatest. aga vahest võiks ta natuke, aga, aga tuleb välja, et ta ei tunne ka parlamendi reegleid ja käitumiskombeid, see selgus juba hiljuti ka Brüsselis mis puudutab meie kodukorda, siis mina esitasin küsimusi transpordikomisjoni nimel, mina olen selle komisjoni ees, esimees ja mul oli suur au seda küsimust esitada ja seetõttu ma ei arva, et mind peaks meie koja teine pool ja see hullude seltskond seal sõimama. mis puudutab leiboristide valitsus Ühendkuningriigis, siis äh, raudteetransport on suurenenud äh, viimastel aastatel üle kahekümne protsendi ja paranenud on ka ühendus Birminghamiga. suur tänu, härra Simson, nüüd vaba mikrofon iga kõne on äh, ühe minuti pikkune. kõigepealt härra Dolphin. suur tänu. härra volinik, äh, kolleegid, ma teeksin siin äh, kokkuvõtte olemasolevatest tõenditest. mina elan Bremeni-Verona raudtee lähedal ja seal on unarusse Itaalia pool jäänud nii reisijate kui kaubavedu. Austria reisijad ei saa osta pileteid ega uurida ka äh, sõiduplaane sellel raudteelõigul. siin, siia uutesse raudteeliinidesse on äh, investeeritud suuri rahasummasid, kuid on ka absurdseid nähtusi. sageli ei ole absurdsed suured ettevõtmised, pigem on absurdseks need väikesed probleemid, mis meie elu keerulisemaks muudavad. niisiis, härra volinik, ma palun, et te leiaksite sobivad karistused ja annaksite oma parima eh, selleks, et direktiivi ka täidetaks. suur tänu. Ferrero, üks minut. Senhor Presidente, president, täna on täiesti selge, mis oli raudteepaketi eesmärk. selle paketi eesmärk oli äh, suurendada raudteede koostalitusvõimet ning avada raudteesektor konkurentsile ning äh, edendada siis äh, selles äh, kogu Euroopa raudteesektoris konkurentsi. aga nagu paljud liberaliseerimise protsessid, nii ka see protsess äh, läks niimoodi, et äh, halvad asjad äh, viidi, aeti veelgi hullemaks äh,, selles sektoris rakendati sobimatut poliitikat ja seda kõike nimetati konkurentsiks ning see loomulikult oli kõigile kahjuks meil oleks vaja nüüd äh, käituda hoopis teistmoodi, äh, sellepärast et liberaliseerimine on halvendanud nii teenuseid kui ka töötajate õigusi. Äh, raudteesektor on äärmiselt oluline, pidades silmas jätkusuutlikkust, energiat, aga tihtipeale seda sektorit arendades, arendatakse lähtudes eraettevõtjate huvidest ja seda kõike nimetatakse liberaliseerimiseks ja see on vale. aitäh

et inimesed räägivad kriisist raudteesektoris. Rumeenias rohkem kui kuus tuhat inimest, kes selles valdkonnas töötavad, jäävad, kaotavad oma töökoha. Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond eh, tõenäoliselt eh, aitavad neid inimesi, aga volinik, ma loodan, et me suudame välja töötada ühiselt äh, jätkusuutliku strateegia raudteesektori jaoks äh, selleks, et äh, tagada turvalisi teenuseid ja paremaid ja kindlamaid töökohti. härra Kallas, palun. suur tänu, härra president, auväärsed saadikud. suur tänu teie sõnavõttude eest. meil on seda nimed, nimetatud, äh, meil oli väga hea võimalus nüüd arutada seda niinimetatud äh, esimese raudteepaketi ülevaatamist. mul on paar vastust. kõigepealt need kakskümmend üks liikmesriiki ja äh, spetsiifilised probleemid nendega, see on avalik info, igaüks, kes soovib, võib selle info ka üles leida. siis tuleb öelda, et esimesel raudteepaketil olid väga ilusad eesmärgid, tõkete kaotamine ja, ja tingimuste loomine paremaks transpordiks. ja need on ka selle paketi ülevaatamise eesmärgid. probleemiks ei olnud see, et pakett oleks olnud halb, vaid et seda on halvasti rakendatud. ja tõkked on endiselt olemas. samuti on olemas ka vastumeelsus neid tõkkeid eemaldada. on olemas veel endiselt riiklikud monopolid, kus puudub koostoimimisvõime, meil on tarvis nendest laht-, monopolidest lahti saada, parandada koostoimimisvõimet ja kõik see on osaks meie raudteereformist probleemiks on see, et eh, reforme pole lõpule viidud. loomulikult peab sellega kõigega kaasas käima ka kõrgetasemeline kvaliteedikontroll, loomulikult peame uurima, kuidas parandada regulatiivametite rolli, probleemiks on aga, et regulatiivametid on endiselt eh, huvide konfliktis riiklike ettevõtetega ja siis ei saagi oodata kõrget kvaliteedikontrolli. kõikide nende pro probleemidega tuleb tegeleda ja seda ka tehakse selle raudteepaketi ülevaatamise käigus, võib-olla ka teiste strateegiliste dokumentidega. ja lõpetuseks tuleb öelda, et meil on loomulikult nende pudelikaeltega, mis on kõige suuremaks probleemiks tarvis intensiivselt tegeleda, vaja leida äh, vajalikud rahasummad, me peame kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, leidma uusi vahendeid äh, rahasummade leidmiseks, kaasa arvatud äh, tänapäevased liiklusjuhtimissüsteemid, piletite reserveerimissüsteemid, nagu see toimib juba õhutranspordis ja samuti on meil tarvis paremini ühendada Ida- ja Lääne-Euroopa. see on ka endiselt tõsiseks probleemiks. niisiis, meil on siin miljoneid üksikasju, ma võin nad kõik väga pikalt rääkides välja tuua, selle äh, raudteepaketi ülevaatamise juures, aga ma olen valmis teile, teie juurde tulema konkreetsete ettepanekutega selle õigusakti juures, suur tänu! köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel a... aitäh, austatud volinik. seega sulgeme selle arutelu. liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on samuti suuliselt vastatavate küsimustega.